Äh, Richard. daamid ja härrad, tere tulemast tänasele koosolekule. esimene päevakorrapunkt on Bermani raport, mis puudutab mitte finantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamist suurte äriühingute ja kontsernide puhul hakkame kohe hääletama muudatusettepanek kaks koos suulise muudatusettepanekuga. vabandust, aga härra Bermanile ei meeldi suuline muudatusettepanek, mis on äh, mitmeks osaks tehtud, eriti esimene ja kolmas osa, nii et ma väga vabandan, aga me oleme selle vastu. kas meil on neli inimest, kes oleksid selle suulise muudatusettepaneku vastu, kas meil on neli inimest koos? sotsiaaldemokraadid teevad alati täpselt seda, mida kästakse This is every how they define solidarity. niimoodi nad nimelt äh, defineerivad solidaarsust. Need on mõlemad suulised muudatusettepanekud siis, jah? nii et me hääletame erster Teil, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. tagasi lükatud? jah. kes toetab esimest osa? kes on vastu? tagasi lükatud ju. teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. esimest osa soovite kontrollida? teist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 kristlikud demokraadid on segaduses ja sotsid teevad, mida kästakse. Democrats win and the socialists lose. That doesn't seem fair to me. The, the Christian Democrat method where we are is chaos, but we cannot be everywhere. <laughs> Abstimmung ist geschlossen. Mit 12 zu 14. kaksteist neljateistkümne vastu tagasi lükatud kolmas osa, kes on poolt? vastu, erapooletu vastu võetud. kontrollime. hääletus on lõppenud. nüüd on rohkem inimesi. tagasi lükatud. ma ju ütlesin tagasi lükatud. One more. And? Yes, yes, I took it. Ah, okay. <laughs> So it's uh, one by seventeen to sixty. üks, seitseteist ja kuusteist. muudatusettepanek kuusteist, kahes osas. kes toetab esimest poolt? kes toetab teist poolt? ei, nüüd läks segamini, kes on vastu? erapooletu vastu võetud teine osa, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitseteist, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksateist, vabandust, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend neli suulise muudatusettepanekuga või ilma see sobib, okei okay.. esimene osa. aga see on ju kahes osas. aga siin on kaks erinevat. nii et hääletame koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kuus ja kakskümmend seitse. see kaks koos on ka päris paras segu siin, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, era-, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa. esimene osa, kes poolt, vastu tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vabandust, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üks, kes poolt, teine osa soovite kontrollida, kontrollime. hääletus on lõppenud. neliteist üheksateistkümne vastu tagasi lükatud Amendment one. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ei, vastu võetud siiski. soovite kontrollida? aga vastu võetud. liberaalid hääletasid poolt. liberaalid hääletasid poolt ja ta sind liberaal. jah, need on liberaalid, nüüd on meil juba kolm erinevat jõudu selgelt välja toodud. muudatusettepanek neli, kes poolt? vastu? erapooletu? kontrollime. hääletus on lõppenud kaheksateist kuueteistkümne vastu, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitse poolt, aga kontrollida soovitab Jetzt bin ich gespannt. Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud nüüd hääletame kõik lõpuni elektrooniliselt. mis see tulemus oli? kuus. seitse poolt. vastu. sotsiaaldemokraadid on vastu. jaa, aga te hääletasite vastu. kontrollime. Abstimmung ist geschlossen hääletus on lõppenud, kas nüüd on selge? masin ei tööta, NSA on vist jälle midagi teinud. Ah. üheksa, kes, kaheksa, kes on poolt, kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kümme poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, vastu võetud ikka. Abgelehnt, abgelehnt. tagasi lükatud, tagasi lükatud. üksteist geschlossen hääletus on lõppenud, seitseteist kuueteistkümne vastu, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, kontrollime. hääletus on lõppenud, seitseteist kaheksateistkümne vastu tagasi lükatud mul on jäänud mulje, et äh, kui räägime palgakõrgendusest, siis salajasel hääletusel kõik on kokku leppinud, hääletavad poolt. teisiti ma seda seletada ei oska. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. neliteist ja viisteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd äh, raport lõplikult muudetud kujul elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. raport on vastu võetud, kakskümmend viis kümne vastu. palju õnne, härra Berman. härra Howitt tööle peab ta tegema õlle välja, sest härra Howitt võitles edukalt show the results. 25 zu 10. kakskümmend viis kümne vastu oli tulemus. kakskümmend viis kümne vastu, mitte ühtegi erapooletut. ja nüüd Islandi raport. siin räägitakse eduaruandest ja ma tõesti tahaksin nüüd põnevusega teada saada, millistest edusammudest härra Preeda meile teada võib anda Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Ehm, suur tänu, härra esimees. me räägime nüüd äh, taas kord Islandist. me oleme seda teinud juba neli kuud tagasi korra nelja-kuuest, nagu öeldud, me sellest rääkisime ning vahepealse aja jooksul äh, on toimunud positiivseid arenguid. miks ma nii ütlen? me oleme läbi viinud hindamisi, me oleme hinnanud neid muudatusi, mis aset on leidnud äh, alates valimistest Islandil niisiis, Island on ikkagi kandidaadi staatusega riik, nagu me teame. sellegipoolest on Island eh, otsustanud läbirääkimistega pisut oodata, oodatakse uurimuse lõpptulemusi. Reykjaviki ülikooli äh, Äh, uuringu tulemusi, see uuring peab näitama, kuhu on jõutud äh, läbirääkimistega ning äh, andma hinnangu Euroopa Liidu olukorrale. minu arvates on tegemist huvitava olukorraga, sellepärast et poliitikud ei taha otsust teha, enne kui nad on selle Majandusinstituudi uuringu tulemusi. kõigepealt oli plaanis sügisel läbi viia arutelud, toetudes sellele uuringule, kuid ülikool esitab oma uuringu alles jaanuaris, see tähendab, et meil tuleb oodata veel mõnda aega, kuni eh, siis lõpuks jõutakse selgele otsusele, kuni Islandi valitsus lõpuks teeb otsuse, toetudes eelnimetatud uuringule nagu öeldud, nad ei suuda otsustada ning äh, vahepeal on äh, üldsuse arvamus muutunud, toetus Euroopa Liidule on kasvanud. küsitluste äh, tulemustel on toetus juba nelikümmend üks koma seitse protsenti. see tähendab siis, et vahepealse aja jooksul on toetus umbes kaheksa protsenti suurenenud on ka terve hulk inimesi, kes toetavad läbirääkimiste jätkamist Euroopa Liiduga. valitsus on aga, nagu öeldud, esialgu otsustanud läbirääkimised peatada, oodata ära uuringu tulemused, kuid üldsus tasapisi toetab järjest enam liitumist Euroopa Liiduga, valitsus aga kahtleb niisugune on hetkel olukord niisiis üldsuse toetus suureneb ja valitsus kahtleb. komisjonile on esitatud mitmeid hinnanguid kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal erinevate riikide kohta, Islandi kohta on ainult üks aruanne. niisiis olukord on pisut kummaline. meil on olemas eduaruanne see puudutab kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat ning ka väljavaateid valimisjärgseks ajaks. see raport, mille me kahe tuhande kaheteistkümnenda kohta vastu tahtsime võtta, selle vastuvõtmist on korduvalt edasi lükatud. komisjonis oli meil hääletus, kuid täiskogul mitte ning nüüdseks on komisjonil kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eduaruanne esitatud, kuid me räägime ikkagi kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast Äh, ning nagu öeldud, aasta alguses olid Islandil valimised, komisjon esitas selle kohta oma avalduse äh, ning äh, selle kohaselt ollakse valmis läbirääkimisi jätkama. see oleks mõlema poole huvides, meie tervitasime niisugust seisukohta. ning meie arvates on see õige lähenemine. Islandi peaminister on volinik Füület kritiseerinud selle eest, et äh, ta on andnud läbirääkimiste seisukohta võib-olla pisut liiga vaba hinnangu, see oli võib-olla natukene ülepakutud reaktsioon, kuid äh, valitsusjuhil võib muidugi oma seisukoht olla aga nagu öeldud, siiamaani Islandi valitsusel selget seisukohta ei ole ma nüüd äh, tõesti ei tea, kas Reykjavik äh, oma seisukohta korrigeerida kavatseb äh, komisjoni ja meie komisjoni seisukohtade osas. sooviksin aga kõigepealt siiski väljendada oma tänu kõikidele, kes protsessis siiamaani osalenud on äh, Mm, ning eduaruande osas on ainult üks muudatusettepanek minu poolt, kompromissmuudatusettepanek, selle, seda toetab ka variraportöör, ma loodan, et te kõik olete sellega nõus. see on kompromissmuudatusettepanek, kuhu on koondatud mitmed kolleegide seisukohad ning Islandi liitumise üle käiva arutelu kokkuvõte Eh, meie seisukohad eh, vahepealse aja osas. soovin tänada kõiki osapooli, nagu öeldud, ning olen valmis kõikide küsimustele vastama, kui te soovite veel rohkem informatsiooni. aitäh! Bužek. kolleeg Puusek, palun. E, kolleeg Rutšek, da? kolleeg Rutšek, palun. Mr. Couldn't be here ma asendan härra Fjermi, kes ei saanud täna siia tulla, nii et ma räägin, mida tema arvab. kõigepealt suur tänu härra Predale tasakaalus resolutsiooni eest, mis on meile edastatud. suur tänu ka muudatusettepanekute läbiviimise eest. härra Preda peab tõesti väga erilistes tingimustes oma tööd tegema ja härra Ferm hindab seda tööd, mida ta tegi. tegemist on riigiga, mis on peatanud oma liikmelisuseks pürgimise ja tegemist on täiesti erakorralise olukorraga meie kõigi jaoks ja sellepärast on väga tähtis, et ükskõik kui palju me ka ei kaheseks seda, mida uus konservatiivne Islandi valitsus otsustas, meil tuleb seda tunnustada ja me ei peaks siin liiga palju ennast peale suruma selleks, et riskida äh, läbirääkimiste täielik lõpetamine. me peaksime hoidma protsessi avatuna, me ei peaks mingeid negatiivseid reaktsioone äh, provotseerima, see võiks olla kontraproduktiivne ja võiks tuua endaga kaasa selle, et äh, uks pannakse lõplikult kinni. praegune valitsus on näidanud, et ta pole huvitatud Euroopa Liiduga liitumisest, aga kuna rahvale on lubatud referendumit selle kohta, kas jätkatakse liitumisläbirääkimisi, peavad islandlased otsustama, kas valitsus peaks jätkama läbirääkimistega, peatama läbirääkimised või üleüldse mitte täitma oma kohustust kui otsus ots-, kui valitsus otsustab, et äh, et rahvalt pole vaja küsida, siis see pole õige, sellepärast et rahval on õigus oma sõna sekka öelda. riski puhul on alati referendum, võib juhtuda see, et äh, tähtis oleks see, et referendumil küsitakse, et kas soovitakse liituda, mitte kas soovitakse jätkata läbirääkimisi. on tõesti väga tähtis, et me oleksime ühenduses äh, islandlastega. Nende liikmelisus on meie jaoks väga tähtis, nii et me peaksime tõesti nutikalt ja tasakaalukalt edasi tegutsema. lootuses, et Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimised jätkuksid ja parlamentaarne assamblee jääks ikkagi tähtsaks äh, institutsiooniks. see on kõik härra Fermilt. härra Van Dalen, palun suur tänu, härra esimees. ALDE fraktsiooni nimel minu seisukoht on põhimõtteliselt sama nagu eelneval kõnelejal, tõesti, tegemist on vana demokraatiaga ja ta, me tahaks teda tervitada Euroopa Liidu rüpes, kuid Islandi valitsus ja rahvas ise otsustavad, kuidas edasi minna. ja ma olen nõus, et me ei peaks survet avaldama, nemad ise peavad otsustama, kuidas tegutseda me siiski ootame neid Euroopa Liidu rüppe ja kui nemad otsustavad jätkata liitumisprotsessiga, teevad, teevad nad järgmise samme ja meie tervitame seda. ja ma kutsun kõiki, kes, kellel on kontakte erinevate osapooltega valitsuses Äh, üritaksid siis ka midagi ära teha, aga me peame siiski nüüd ära ootama selle, mida otsustab Islandi valitsus. suur tänu, härra van Dalen ja nüüd äh, Sir Robert, palun. Uh, esimees on juba läinud. meil Inglismaal on väljend, kus öeldakse, et äh, targalt tegutsedes jõuab kaugele ja ma arvan, et ka selle valdkonna puhul tuleks just selle peale mõelda. ja ma arvan, et me tõesti peaksime oma erinevatel visiitidel lihtsalt äh, toetama neid ja ütlema, et on tõesti teatud asju, mida nad peavad tegema. mina eeldan, et äh, tõenäosus, et nad liituvad, on äh, väga väike. kuid nüüd olime vaata sellest, mida meie arvame, islandlased ise otsustavad, mida nad tahavad. tegemist on väga vana demokraatiaga aastast üheksasada viiskümmend ja nemad täpselt teavad, kuidas seda demokraatiat üleval hoida ja mind väga huvitas see, mida raportöör ütles, et rahvaküsitlustes toetus natukene on tõusnud, nii et kes teab, mis juhtub. nii et palju õnne raportöörile, ta on tõesti väga nutikalt seda küsimust äh, käsitlenud, on olnud äh, erapooletu. nii et ECR-i fraktsiooni seisukoht on lihtsalt asjade käik ära oodata. ja me loodame, et nad kas liituvad või mitte, vastavalt sellele, kes millist seisukohta esindab. islandlased ise otsustavad, kuid ma olen väga rahul sellega, kuidas raportöör seda küsimust käsitleb. suur tänu, sõõr Robert ja järgmisena komisjon ja härra Lange Uh, jah, suur tänu. suur tänu ka härra Predale raporti eest. tahaksin teile lihtsalt anda informatsiooni kahe küsimuse kohta, mida siin pole tõstatatud siiamaani. esiteks uuring mille välisministrid lasid korraldada läbirääkimiste kohta ja arengute kohta Euroopa Liidus ja meie informatsiooni kohaselt seda uuringat korraldab äh, Islandi ülikool ja tegemist on tõesti asitõenditel põhineva raportiga, mitte hinnangutega. see on teistsugune kui see esialgne mõte. ja alles kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alguses viiakse see uuring läbi ning siis arutatakse seda parlamendis. selle uuringu kõrval Välisministeerium eh, erinevad äh, Islandi ametiühingud on äh, soovinud ka läbi viia oma uuringu Euroopa Liiduga liitumise läbirääkimiste kohta ja ka see avaldatakse kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kevadel. nii et Need neli organisatsiooni on siiamaani olnud tõesti need, kes toetavad äh, läbirääkimiste jätkamist ja me saame aru, et seda kõike tuuakse välja siis ka nende uuringus. nii et mõlemat raportit saame siis arutada järgmise aasta kevadel. veel natukene informatsiooni arvamusküsitluste kohta. viimased numbrid näitavad, et enamus islandlastest äh, kuuskümmend, seitsekümmend protsenti nimelt toetab referendumit selle kohta, kas jätkata liitumisläbirääkimisi või mitte. viiskümmend kaks protsenti vastanutest soovib jätkata läbirääkimisi ja rahvaküsitlused näitavad ka, et enamus ja enamus on liitumise vastu nelikümmend üks protsenti poolt. härra Preeda, kas te soovite veel midagi lõpetuseks öelda? Uh, uh, uh, jah, aitäh, me oleme ühel meelel selles osas, mis puudutab meie suhtumist Islandisse. Islandi valitsuse otsuses läbirääkimised peatada Äh, ning mul on hea meel selle üle, et me oleme ühel arvamusel. Äh, tõenäoliselt äh, lähikuude jooksul me näeme erinevaid uuringuid ning ma arvestan sellega, et otsust ei tehta kuigi peatselt, võib-olla kevadel toimuvad mingid arengud ning äh, Islandi teemat me siin ilmselt peatselt arutama ei pea. suur tänu uh,! Like to... aitäh! nüüd hääletuse kuupäev meie komisjonis viien-, viies detsember ehk siis järgmisel nädalal sellega võib selle päevakorrapunkti tänaseks lõpetada, võtame järgmise. kahjuks kolleeg Jeeglet ei ole kohal. seega võtame kohe järgmise päevakorrapunkti ehk siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta Montenegro eduaruanne, härra Tännok Okay. mul on kõne alles kontoris, mulle öeldi, et mina ei ole järgmine, seega palun võtke mingi muu punkt praegu. sellisel juhul teeme viis minutit pausi. ootame kas proua Jeeglit või teie kõnet, härra Tänuk. Mr. Tanner? You, you're ready? So colleagues, we can start then. kolleegid, alustame siis päevakorrapunktiga number kaksteist. ehk siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta Montenegro eduaruanne. saab sõna raportöör Charles Tannock. aitäh, härra esimees. tere hommikust, daamid ja härrad. väga meeldiv on jällegi tutvustada minu eduaruannet Montenegro kohta pärast kandidaatriigi staatuse saamist detsembris kaks tuhat kümme on Montenegro väga palju edasi jõudnud teel Euroopa Liidu liitumise suunas. külastasin seda riiki viimati kümme päeva tagasi, see on, see riik on suurepärane näide sellest, mida saab saavutada Balkanil seitse aastat pärast seda üsna vastuolulist referendumit Serbiast lahkumise kohta Serbia oli domineerinud üle, Montenegro üle ühel või teisel moel sajandeid, eriti viimastel aastakümnetel pärast Jugoslaavia lagunemist. tuleb tunnistada, et alguses ma olin üsna skeptiliselt meelestatud selles suhtes, kas Montenegro saab üksinda hakkama elujõulise riigina, arvestades, kui vähe seal on inimesi. aga tuleb tunnistada meeldival kombel, et ma eksisin. Montenegro on äh, suurt tööd teinud, et läbi viia äh, poliitilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid reforme ning nad on tegelikult möödunud Serbiast läbirääkimiste protsessis viimase aasta jooksul on läbi viidud kõik screening kohtumised kõikide läbirääkimispeatükkide kohta ning nüüd on võetud ette olulised peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, mis puudutavad sise- ja justiitssüsteemi, korruptsioonivastast võitlust, rahapesu ja organiseeritud kuritegevust. seega nüüd me loodame, et ametlikud läbirääkimised nende võtmepeatükkide üle algavad lähikuudel nagu Island, millest me just kuulsime, tundub olevat praegu väljas liitumisprotsessist, siis seega Montenegro arvatavasti on järgmine Euroopa Liidu liikmesriik. kuigi ennem kahe tuhande kahekümnendat, kahekümne esimest aastat seda ar-, see arvatavasti ei juhtu. Montenegrol on suu-, mitmeid positiivseid külgi ning väike on ilmselgelt ilus Lääne-Balkanil ma tahaksin rõhutada positiivseid aspekte minu raportist. ühte, üks aspekt on väga oluline, et on suur ri-, üleriiklik rahvuslik konsensus liitumise suhtes. isegi op-, opositsioon toetab seda eesmärki ning ma külastasin Eureka's hiljuti ja opositsioon on seal väga tuline. samas tuleb kiita Montenegrot elujõulise vaba meedia ja kodanikuühiskonna eest nägin, et meedia ja mõningad vabaühendused on teatud juhtudel isegi esindanud parlamendi välist opositsiooni valitsusele ning nad praegu on peamiselt rünnanud äh, peaminister Jokanovitši ja tema kaaskonda. Neid ei ole väga konstruktiivselt kaasatud äh, valitsuse tegevusse ühise, ühise Euroopa ambitsioonide täitmisel. võib-olla peaks neid rohkem parlamentaarsesse protsessi kaasama on mõningaid probleeme meediavabadusega, vahel on täheldada ka vägivalda ajakirjanike vastu ning ka kohtuprotsessi ajakirjanike vastu. ning samuti tuleb uurida, kas meedia mitte ei kuritarvita omaenda jõudu ja ei vii avalikkust eksiarvamusele, et ehk siis, et tegutsetakse ebaõiglaselt sellega kaasneb ka oht, et Montenegro ühiskond lõheneb ning see lükkab Euroopa integratsiooni edasi, kuigi valitsus ja meedia teeb seda, mida neil on vaja, ehk siis äh, valitsus viib läbi reformid ning kodanikuühiskond kontrollib valitsuse tegevust. aga samas see vabaühenduste tegevus on justkui parlamendiväline peamiselt. siis osad, mis puudutavad poliitilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke kriteeriume äh, liitumise puhul, seal on probleemid äh, samad, mis eelmisel aastal enam-vähem. valimisseaduse ja kohtusüsteemi asjus tuleb veel palju ära teha. ollakse üsna optimistlikud, et äh, järgmine parlamendipoolne peaprokuröri valimine, mis on üsna ebaharilik, selleks on vaja kahte kolmandikku häälteenamust ning läbi eh, selle suudetakse muuta ka kohtusüsteemi eh, reeglistikku. teatud kuritegude karistamatuse eh, kultuur, eriti mis puudutab korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevust isegi kõige kõrgemal tasemel, on endiselt probleemiks. siis lindist, lindiskandaal, kus valitsus äh, Äh, sest kuuluvad inimesed rääkisid äh, näiteks sellest, äh, kuidas kasutada riigi raha pärast valimiste võitmist. aga sellega peavad tegelema kohtuinimesed, mitte parlamendiliikmed. ja tuleb oodata lihtsalt, et kohtuveskid oma vilja ära jahvataks. mis puudutab vähemuste õigust, eriti seksuaalvähemuste, mustlaste ning ka soolise võrdõiguslikkuse küsimusi, siis Montenegro on edasi liikunud siin. kuigi tuleb välja, et Montenegros on ainult kaks äh, kapist välja tulnud gei meest. ja, ja üks on palunud varjupaika Kanadas, seega ilmselgelt seksuaalvähemuste õiguste kaitsel tuleb veel päris palju ära teha. vaatamata politsei poolsele suurepärasele teele, mis äh, äh, on seotud ka Pulfa ja Podgoritsa kahe viimase Gay Pride paraadiga ja selle turvamisega. ma olen öö, kindel, et kuigi NATO liikmelisus ei puutu eriti meisse, siis öö, see on oluline samm reformide teel ning aitab kaasa ka liitumisele Euroopa Liiduga, sest öö, küsimused sarna-, suuresti kattuvad president ütles mulle, et Montenegro annab juba väärtusliku panuse ühisele kaitse- ja julgeolekupoliitikale ning ebaproportsionaalselt suure, võttes arvesse, kui väike see riik on. ning seda tuleb vaadata riigi üldiste ambitsioonide valguses, mis puudutab ka NATO partnerlust. üldiselt on Montenegro väga eeskujulik riik ning ma olen andnud positiivse hinnangu Montenegro tegevusele, väljavaadetele ning ma ootan kolleegide koostööd ning suu-, suurt hulka muudatusettepanekuid sellele raportile, kui me hakkame seda raportit komisjonis hääletama, arvatavasti jaanuaris. suur tänu, härra Tännok, selle Montenegro raporti eelnõu tutvustamise eest. järgmisena saavad sõna variraportöörid. tere tulemast siia, proua Jeegle, aga kõigepealt peame läbi vaatama Montenegro raporti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 ma võin slovaki keeles rääkida, kui see teile paremini sobib. Rootsi keeles jätkan. Äh, aitäh veel kord härra Tänukile väga hästi tasakaalustatud raporti eest. sooviksin juhtida tähelepanu võib-olla veel mõnele sisulisele punktile korruptsioonivastane võitlus, võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu on kõige olulisemad prioriteedid, kuid see ei kehti mitte ainult Montenegro puhul, vaid nii on kogu piirkonnaga. Serbia jaoks on see teema väga oluline, samuti teiste piirkondade jaoks. Balkani riikides on sellega probleeme. pärast Bulgaaria ja Rumeenia liitumist Euroopa Liiduga on täheldatud edu. Montenegro on saavutanud märkimisväärset edu, sellele juhtis ka härra Tänok tähelepanu eh, ning eh, me soovime eh, kasutada paneeli meetodit, nii nagu seda ka teiste raportite puhul. mis puudutab sõnastust, siis see peaks olema kõikides raportites ühtlane, sest need probleemid on tõepoolest piiriülesed paljud äh, riigid seisavad vastakuti samasuguste probleemidega ning seetõttu tuleks kasutada ka samasugust sõnastust. Äh, jätkaksin meediavabaduse teemaga, siin on küsimus selles, et äh, ajakirjanikud saatsi, saaksid oma tööd teha vabalt ning ka ajakirjanikud omalt poolt kannavad teatud vastutust, ka sellele tuleks tähelepanu juhtida Äh, sest äh, teinekord äh, mõistetakse seal ajakirjandusvabadust pisut teisiti, kui meie sellega harjunud oleme. ajakirjanikud arvavad, et neil on vabadus rääkida kõigest, kuidas nad iganes soovivad. seetõttu tuleb meil jälgida, et me väljendaksime oma seisukohta tasakaalustatult, et me näitaksime selgelt, et vabadus tähendab ka vastutust ma võib-olla ajakohastaksin ka mõnd fakti raportis äh, on märgitud, et Montenegro on äh, võtnud ette pingutusi vähemuste kaasamiseks, siin viidatakse romadele ja Egiptuse lastele. Äh, meie oma eelmises raportis viitasime juba sellele ning kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Montenegro koostas tegevuskava, Eh, mis on pühendatud just nendele vähemustele eh, ning eh, seda tuleks siin täpsemalt mainida. veel üks punkt, opositsioon kahtlemata seab kahtluse alla raporti, selles esitatud seisukohad ütleb, et siin on olukorda ilustatud, kuid mina sooviksin kolleegi toetada, sest et tegemist on tõepoolest väga hästi tasakaalustatud raportiga ning võrreldes teiste riikidega, näiteks Serbiaga, tuleb öelda, et opositsioon peaks rõõmustama selle üle, et riik liigub õiges suunas. Montenegros aga opositsioon ei ole sellega sugugi rahul kui riigist esitatakse positiivne kuvand. seetõttu ma paluksin teil toetada seda teksti, sest see on tõepoolest väga hästi tasakaalustatud minu arvates, suur tänu! aitäh nüüd sotsiaaldemokraatide nimel, härra Lutsik. suur tänu, mina esindan Jüran Farmi, siin, kes on meie variraportöör. tahaksin tänada härra Tännokit selle raporti ees, see on tasakaalustatud, keskendub olulistele teemadele. ma olen rahul, et kodanikuühiskonna liikmete rolli reformi ja Euroopaga liitumise protsessis on rõhutatud ning tervitan ka peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli avamist läbirääkimistel üsna pea. aga esitan paar muudatusettepanekut teemadel, mida härra Tänok ei puuduta need on olulised teemad, näiteks IPA poolne rahastamine peab olema kättesaadavam väiksematele ja detsentraliseeritumatele kodanikuühiskonna esindajatele, ametiühingutele ja teistele. Montenegro peab töötama rohkem ka võrdsuse poliitika kallal, naised on endiselt väga vähe esindatud parlamendis, kõrgematel ametikohtadel äh, nii riiklikus kui avalikus sektoris. samuti on oluline eesmärk saavutada võrdne palk ning härra Färm ütleb, et sotsiaaldemokraatina esitame muudatusettepanekuid ka töö- ja ametiühingute õiguste kohta. aga nagu juba öeldud, raport on tasakaalustatud ning seda saab lihtsalt natukene parandada nende lisanduste läbi, aitäh! suur tänu, härra Rutsik! ALDE fraktsiooni nimel härra Vaigel. suur tänu, härra esimees. kõigepealt tahaksin tunnustada meie raportööri härra Tänaki tööd. et on saavutatud tasakaalustatud sõbralik ja konstruktiivne raport Montenegro kohta. oma fraktsiooni nimel võin öelda, et meie arvates Montenegro liigub aeglaselt, aga kindlalt edasi oma teel Euroopa Liidu liikmelisuse suunas. ühtlustamise tase on muidugi murettekitav, komisjon juba ka rõhutas, et haldussuutlikkuse suurenemist võib täheldada mitmetes valdkondades. saavutatud on uuesti poliitiline konsensus pärast lühikest ähm, segaduste aega presidendivalimiste järel. parlament on asunud nüüd jällegi täistuuridel tööle ja demokraatia toimib. jõupingutused ellu rakendada sisulised reformid on nähtavad. näiteks avalike hangete peatükk, ettevõtte äriõigus, intellektuaalomandiõigus, kodanikuühiskond, meedia maksustamine ettevõtlus- ja tööstuspoliitika, nende peatükkide puhul on Montenegro piisavalt palju edasi jõudnud ning komisjon on teinud soovituse, et läbirääkimiste, liitumisläbirääkimised võiksid alata. nii ütleb ka meie raportöör ning meie ühineme selle sooviga. mõningate peatükkide puhul on kehtestatud esialgsed standardid ning Montenegro peab need nüüd es-, lähikuudel täitma. oluline on, et no Montenegro võtab vastu põhjaliku tegevuskava reformide läbiviimiseks õigusriigi valdkonnas, pidades silmas peatükke kakskümmend kolm ja kakskümmend neli ning nende kriteeriume. seal on olulised teemad nagu kor-, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus ning kohtusüsteemi edasine reform. nõustun raportööriga, et tuleks avada edasised peatükid võimalikult kiiresti, see annaks uut hoogu reformidele tuleb ka ära märkida, et sotsiaalmajanduslik olukord riigis on keerukas endiselt, tööpuuduse tase on ligi kakskümmend protsenti. kodanikuühiskond on juba integreeritud mitmetesse protsessidesse, aga selle osalust saaks parandada. regionaalses kontekstis mängib Montenegro positiivset rolli äh, ning ka seda tuleks tunnustada. lõpetuseks tahaksin rõhutada seda, et äh, piiride äramärkimine, mida äh, mainib ka komisjoni raport, on oluline ning tähtis on, et Montenegro koos oma naabritega saaks oma Äh, piiriprobleemid lahendatud, ajalugu on meile näidanud, et äh, sellised asjad võivad tekitada tõsiseid probleeme Balkani riikide vahel. aitäh! suur tänu, härra Vaigel! roheliste nimel äh, härra Teemesmaeker. suur tänu, mina räägin proua Lunatšeki, meie variraportööri nimel. kõigepealt tahaksin tänada härra Tännokit raporti eest. paar märkust meie poolt kõigepealt täiskogu hääletus viimase Montenegro raporti üle aprillikuus pärast viimaseid presidendivalimisi. me taunime endiselt asjaolu, et raportöör ja tema fraktsioon, ka Rahvapartei ja ALDE ei toetanud meie muudatusettepanekut, mis puudutas äh, äh, vaidlusi pärast valimisi. selle muudatuse ettepanekuga tõstatasime me mitmeid äh, Äh, probleeme, mis on seotud näiteks avaliku sektori rahade, riigi rahade ning äh, kandidaatide registreerimisega. Euroopa Parlamendina me ei ole saanud piisavalt neid probleeme välja tuua Montenegros. riigirahade kasutamisega seotud probleemid ning äh, kandidaatide registreerimisega seotud probleemid on härra Tänaki raportis nüüd välja toodud, aga liig-, piisavalt suured pole veel and-, avaldatud komisjon ütleb otsesõnu, et kohtupoolset jätkutegevust pole veel piisavalt läbi viidud. Need probleemid ei ole pisikesed, demokraatias peaks Monte-, Montenegro teistmoodi tegutsema, küsimärgi all on ka, kas Montenegro tõesti vastab aluskriteeriumitele. me peame väga selgelt selle välja ütlema ning minu fraktsioon ning teisedki öö, on valvsad kontrollima, et sellised asjad rohkem ei korduks. samuti ajakirjanike turvalisus ning sõltumatu meedia teenusepakkujate turvalisus. me oleme aru saanud, et olukord ei parane, vaid halveneb. ajakirjanikke ähvardatakse rohkem kui varem, nagu on välja toodud lõikes kolmteist, ka siin raportis ootame me endiselt kohtupoolset tegutsemist. meediavabadus on ka oluline poliitiline kriteerium ning kolmandaks tore on see, et valitsus on vastu võtnud äh, strateegia parandamaks seksuaalvähemuste elukvaliteeti, aga valitsus peab minema kaugemale lihtsalt dokumentide koostamiseks. taunitav on see, et üks aktiivsemaid seksuaalvähemuse esindajaid sai varjupaika Kanadas. kuidas seda asjaolu selgitada, peale selle peame me tegelema selles piirkonnas rohkem ka keskkonnakaitsega. suur tänu veel kord raportöörile selle teksti eest, meie fraktsioon esitab mõningad muudatusettepanekud nendel teemadel, mida ma mainisin ning ootame meeldivat koostööd, aitäh! suur tänu, nüüd kuue nimel härra Fuljanitš. aitäh, härra esimees! tahaksin tänada kõigepealt härra Tännokit sõbraliku ja ausa raporti eest ausa all pean ma silmas, et see hõlmab peamisi aspekte ja teemasid, mis Montenegro puhul aktuaalsed on. sõbralikkuse all pean me silmas seda, et siin üritatakse aidata ja toetada seda riiki, mis minu arvates sellise raporti, sellise aruande eesmärk ongi. eesmärk ei ole anda hinnangut sellele riigile, vaid aidata sellist riiki Montenegro on väike riik, umbes kuussada tuhat inimest elab seal, aga see on üsna keerukas riik. rahvuslik üle, koosseis on üsna keeruline, religioonide küsimus on siin üsna eruline, keeruline ning ajalooline taust samuti. aga see komplekssus ei ole peamiste probleemide allikas Need inimesed ei, probleemid ei ole, tulene, ei tulene religioonist või rahvusest või millestki muust. Montenegro on olnud sama erakonna juhtimise all juba üheksakümnendatest alates. riigiks, kus on natukene rohkem kui pool miljonit inimest, tähendab see seda, et valitseb kitsas inimeste ring, peaaegu nagu pere, ning tahes-tahtmata käib sellega kaasas korruptsioon, organiseeritud kuritegevuse ähm, äh, imbumine valitsusringkondadesse, suurem osa riigi varadest on maha müüdud, salakaubandus on peaaegu lahutamatu osa riiklikust majandusest ning öö, ähm, on palju rahapesu ja nii edasi. Nende asjadega Montenegros võideldakse, see on tõsi, ning üsna edukalt, aga peamine probleem on plutokraatia, mis on üleminekuriikides üleüldiselt tavaline probleem ja Montenegro ei ole immuunne nagu teisedki riigid Lääne-Balkanil. minu arvates tuleb see asi selgelt välja öelda ja ma kavatsen mõningad muudatusettepanekud esitada ka sellel teemal. teisalt on probleeme, mida raport ka selgelt mainib, nimelt varem või hiljem Montenegro peab äh, lõpuks ometi hakkama tegelema asjaoluga, et äh, tööstust seal riigis peaaegu üldse ei ole, juba siin öeldi ka, et üheksakümnendatel see hävitati peaaegu täielikult, tööpuuduse tase on väga kõrge Nendele probleemidele tuleb riigil näkku vaadata ka oma läbirääkimiste käigus. nõustun täiesti raportööriga, et peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli tuleks avada. sest nendes valdkondades on see riik kõige rohkem suutnud ära teha ning teeb ka kõige rohkem lähitulevikus. igatahes meie fraktsioon tervitab seda raportit, aitäh! suur tänu nüüd variraportööride järel, on kaks sõnasoovi veel, kõigepealt härra Kukan, kes juhib ka Makedoonia delegatsiooni, palun! suur tänu, härra esimees, kõigepealt tahaksin tunnustada kolleeg Tänaki tööd Montenegro eduaruande kallal, minu arvates on see hea aruanne ja seetõttu piirdun ainult paari üldise märkusega. üldiselt olen ma rahul sellega, et Montenegro Euroopa Liidu integratsiooniprotsess liigub jõudsalt edasi. selles protsessis aga peaksime me olema nõudlikumad. edasiminek võiks olla sisukam ja kiirem. seetõttu ma õhutan Montenegro valitsust mitte äh, kaotama hoogu oma tegutsemises, see puudutab eriti kõikide reformide ellurakendamist, mis on kriitilise tähtsusega ning seda tuleb teha põhjalikult. kõigepealt õigusriik ning äh, sellega seotud reformid peavad olema äh, kindlad ning kõigehõlmavad. peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli on kõige tähtsamad äh, liitumisläbirääkimistes. korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus peab jätkuma ning niinimetatud neid äh, alusjuhte, äh, nendega tuleb edasi tegutseda. seetõttu kahetsen ma nagu härra Tännoki mõningate äh, esimese astme kohtu otsustega mitte edasi tegutsemist Montenegros. samuti tuleb tagada meediavabadus. ma väidan, et rünnakud meedia ja ajakirjanike vastu on vastuvõetamatud ning ma õhutan vastutavaid ametkondi juurdusi läbi viima. peale selle kodanikuühiskonna osalemine dialoogis Euroopa Liidu integratsiooni üle ja reformide üle, mis selle protsessiga kaasas käivad, on hädavajalik. see äh, saadab avalikkusele läbipaistvama signaali, ma hindan seda, et valitsus on hakanud rahvaga rohkem suhtlema lõpetuseks sotsiaalmajanduslikud küsimused nõuavad suuremat tähelepanu valitsuselt. härra Tänoki aruanne mainib neid ning ma lisaksin siin ainult selle, et meil on, neil on vaja töötada stabiilsema ja etteennustatavama ettevõtluskeskkonna saavutamise nimel nõustun ka härra Tannok, Tennokiga, et lähenemine peab olema kaasavam äh, roomade, mustlat-, mustlaste ja Bosnia vähemusega tegelemises. tahaksin veel kord tänada härra Tennokit. suur tänu, Eduard, ning nüüd härra Stier. Hvala gospodine predsjedniče. Evo ja bi isto tako pozdravio kolega Tanoku i čestitao na balansirano. Tahaksin eh, tänada härra Tanokit tasakaalus raporti eest mis näitab väga selgelt äh, Montenegro viimase aasta edusamme. huvide keskmes on korruptsioonivastane võitlus ja ma tahaksin korrata ka seda, mida ütlesid juba kolleegid enne mind, nimelt äh, peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli avamine sest need on tegelikult äh, taustapõhjaks selleks, et korruptsioonivastase võitlusega tegeleda. mis puudutab majanduslikku olukorda, siis tahaksin toonitada, et Euroopa Komisjon oma raportis on ka rõhutanud äh, intellektuaalomandi õiguste küsimust, et seda on kõige rohkem harmoniseeritud praegu Euroopa Liidu õigustikuga, kuid ikka veel on vaja teha parandusi selleks, et äh, intellektuaalomandi õigusalaseid sätteid ka rakendada. see on eriti tähtis teatud ettevõtete puhul. nimelt rakendamisprotsess pole alati olnud nii kiire, kui soovitakse. nii et võib-olla selle kohta saaksime mõned muudatusettepanekud teha ma sooviksin veel öelda, et ka artikkel neli on väga hea, kus räägitakse vajadusest suurema poliitilise tahte jaoks selleks, et äh, läbirääkimiste protsessi paremini selgitada kodanikele ja rahvale lähemale viia. ma arvan, et ja et see võiks olla ka neile kasulik. ning lõpetuseks, Montenegro on tõesti teinud edusamme see, need edusammud on positiivsed ja see on, tuleb ka väga selgelt siit raportist välja. suur tänu ja härra Pikula saab viimasena sõna. jah, suur tänu. siin on tõesti väga palju erinevaid mõtteid välja toodud resolutsioonis, see on väga hea. kuid ma tahaksin teile meenutada, et kahe tuhande viienda aasta referendum ei olnud vastuoluline, vaid et äh, reeglid, referendumi reeglid suruti rahvale peale. Montenegro referendumi puhul äh, selleks, et nad oleksid saanud sõltumatuks vähemalt viiskümmend viis protsenti, pidid hääletama poolt ja see reform ja referendum tulemus oligi see, et montenegrolased ütlesid, et nad soovid olla sõltumatud. Montenegro on väga dünaamiline kogu piirkonnas. seal on olnud positiivseid arenguid. nii et tegemist on tegelikult ainsa riigiga piirkonnas, kus millega on praegu läbirääkimisi alustatud. kuid me peaksime neid erinevaid algatusi koordineerima piirkondlike koordi-, piirkondlike algatustega ja me ei peaksime siin topelttööd vältima. ärgem unustagem ka seda, et äh, Horvaatia just äh, on ka pidanud läbirääkimisi ja teab väga täpselt, et äh, artiklid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli on kõikide tulevaste kandidaatide jaoks äh, tähtsad ja Montenegro on praegu lõpetanud kaks peatükki ja on paika pandud eesmärgid kuue jaoks. ärge unustage, et ähm, Bosnia-Hertsegoviina Horvaatiaga on ka piiriküsimusi lahendatud me teame, et liitumisläbirääkimisi võivad takistada ka piiriprobleemid. meil oli ka sellega kogemusi ja tähtis on, et meie naabritel oleks tegevuskava, mida rakendatakse täpselt ja et nad teaksid täpselt, kuidas piiriküsimust lahendada, enne kui liidutakse. ja nüüd jällegi sõna komisjonile, härra Lange. jah, suur tänu, härra esimees tahaksin teile ka anda viimast informatsiooni meie mõtete kohta, eriti nende kurikuulsate peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli kohta, õigusriigi põhimõtete peatükkide kohta. Te teate, et eelmisel nädalal neil esitleti liikmesriikidele ja meie komisjonis esimest korda panime paika nii-öelda vahe-eesmärgid. tegemist on esimese korraga, kus me sellist uut lähenemist kasutame ja me leiame, et need vahe-eesmärgid katavad päris palju õigusriigi põhimõtete eesmärkidest. Need vahe-eesmärgid ei ole midagi uut, need on võetud Montenegro tegevuskavast, nii et pole mitte mingi üllatus, et need et äh, vahe-eesmärgid on kooskõlas ka sellega, mida on saavutatud läbirääkimistel ja kaheksateistkümnendal detsembril äh, valitsustevahelisel konverentsil me vaatame need ka üle nende vahe-eesmärkide paikapanemisega ja tegevuskava ülevaatamisega äh, ootame me Montenegrolt nüüd tulemusi nii et ei ole midagi tege-, midagi sellist, et äh, pannakse paika vaheeesmärgid ja siis kaks aastat mitte midagi ei tehta ja siis äkki peavad olema kõik eesmärgid täidetud. vaid me soovime tõesti jooksvalt näha, kuidas soovitakse eesmärke saavutada ja iga kuue kuu tagant me vaatame täpselt edusamme ja anname selle kohta aru nõukogule. mida me veel soovitame oma seisukohas. kui poliitilised olud Montenegros muutuvad, siis me võime ka tegelikult soovitada vahe-eesmärkide muutumist, et arvestada muutunud olukorraga. meie teatises Montenegro kohta kordame ka seda, mida teie ütlesite, et tugevat poliitilist tahet on vaja selleks, et eesmärke saavutada. ilma tugeva poliitilise tahteta ei ole võimalik äh, lõpetada kõike seda, mida on alustatud. peatükkide avamine, mis võib toimuda kaheksateistkümnendal detsembril. me leiame, et võib-olla siis avatakse veel nii mõnigi peatükk, et te teate, et peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli on tõesti esmatähtsad selleks, et läbirääkimistega edasi minna ja selles mõttes selle kahe peatüki avamine äh, lubaks edasi minna ka teiste peatükkidega. suur tänu! suur tänu, härra Lange ja kuna aeg hakkab otsa saama, proua Eegla peab kohe varsti jälle lahkuma, nii et annan härra Tänokile sõna lühikesteks märkusteks. suur tänu! jah, otse loomulikult äh, eksperdid andsid mulle nõu, kes teavad väga täpselt piirkonda seal kohapealt ja, ja suur tänu ka ka Anna-Evri Saagitšile kommentaaridest. olen nõus, et oleks tõesti hea, kui meil oleks nii-öelda sarnane keelekasutus kõikides raportites eh, Lääne-Balkani riikide kohta ja kandidaatriikide kohta. tuleb tunnistada, et ma ei ole vaadanud, millist keelt on kasutatud teistes raportites, aga kui te soovite teha muudatusettepanekuid selleks, et keelekasutust harmoniseerida, siis olen sellega nõus olen nõus, et Montenegros on tõesti suur probleem sellega, mis vahel võib tõesti olla vastutustundetu, nimelt äh, ajakirjandus, tõesti ajakirjanikke võidakse rünnata ükskõik millisel ajal ja nad ei saa alati pöörduda õiguskaitseorganite poole kuid see ei tähenda seda, et nad oleks karistamatud ja võiksid kõiki rünnata. ka mind isiklikult on pärast mitut visiiti rünnatud ja on öeldud, et ma olen olnud valitsuse käepikendus. Nad on öelnud, et me oleme kõik siin korrumpeerunud ja me oleme saanud piisavalt äh, Äh, rahavalitsused, et me ei ole piisavalt kriitilised, aga mina leian, et me peaks ka nende ajakirjanike vastu midagi ära võtma ja ma olen aru saanud, et sotsiaaldemokraadilik valitsus ründab mind ainult sellepärast, et ma olen konservatiiv. ma tervitan ka seda mõtet äh, tegevuskava kohta romade jaoks, see on tõesti väga tähtis. kommentaarid, mida tegid teised kõnelejad, härra Rootšek, teie rääkisite siin kes see ka oli? Te rääkisite ametiühingutest, see oli väga huvitav, te kujutate endale kindlasti ette, et ma olen üpris äh, tagasihoidlik äh, nendes küsimustes vaatan täpselt töötajate õiguste üle, tõesti, need seadused peavad olema ILO konventsioonidega kooskõlas, see on täiesti iseenesestmõistetav. härra Vaigel jah, tõesti, väikese riigina nad on palju võidelnud, aga neil on nüüd ka abi olnud äh, Sloveenialt ja Horvaatial, nad ei pea siin tõesti hakkama ratast uuesti leiutama nii et kõike on olnud võimalik lihtsustada, sellepärast et tegelikult kaks Lääne-Balkani riiki on juba Euroopa Liidus. ma ei tea, kas te mainisite seda, aga ma olen näinud seda mitu korda, et peatükk kaheksa, kui selle üle hakatakse läbi rääkima, see puudutab riigiabi ja konkurentsivõimet. Ähm, üks suuremaid jõujaamasid seisab äh, sulgemise ees, neil on abi vaja ja see võib tekitada tõesti probleemi töökohtade loomine on prioriteediks ja härra Vaigel, te mainisite ka kõrget töötuse määra, see on tõesti väga tähtis. väga palju sõltuvad nad turismisektorist, teenindussektorist, nii et tööstussektorit oleks vaja edasi arendada. nüüd see piiriküsimus, mida mainiti, ma arvasin, et see on lahendatud, ma tõstatasin selle küsimuse kõige kõrgemal tasemel valitsusega ja siin on öeldud, et juurdepääs on lubatud äh, Aadria meres äh, nafta ja gaasiväljadele. nii et äh, tegemist on tõesti ka sellise paraja painega. ma loodan, et kui need küsimused oleks võimalik äh, piiri, kahepoolselt lahendada, siis oleks väga hea, eriti just selle kohta, kuidas neid maavarasid äh, kasutada ja me teame, et meil on võimalik ka horisontaalselt puurida nii-öelda piiriüleselt. härra Temesmaeker, kõneleja pole võimeline nime küll välja hääldama, rääkis hääletamisest, jah, see on ka tõesti väga tähtis, ma olen aru saanud, et presidendi valimised äh, toimusid äh, korralikult, vähemalt äh, vaatlejad kinnitasid seda, nii et kui teil on selle kohta muudatusettepanekuid, siis vaatan need äh, põnevusega läbi. ja jällegi tõesti, ajakirjanikke tuleb kaitsta. härra Vuljanitš, suur tänu ka teie kommentaaride eest, te mainisite organiseeritud kuritegevust, see on ka väga tähtis, Edward Kukk on minu suur sõber, olen nõus kõikide sinu kommentaaridega. ja tõesti, viisid, visiidid on väga tähtsad ja muide, tal on ka euro, nii et äh, hoolimata tugevast eurost äh, on teine, turismisektor tõesti seal väga arenenud. härra Pikula, siin on väike vastuolu, sest, sest minu teada oli viiskümmend viis koma viis protsenti, siin oli jällegi ka sellise napi tulemusega nagu äh, Nizza referendumi puhul, aga nagu öeldud, tegemist on edulooga ja see oli edukas, nii et mulle tundub, et olen nüüd kõik punktid läbi vaadanud ja eks me vaatame siis läbi muudatusettepanekud ja töötame need kompromissettepanekuteks, aitäh! suur tänu, härra Tannok ja muudatuste ettepanekute tegemise tähtaeg on viies detsember keskpäeval ja sellega oleme me selle küsimuse ammendanud ja läheme kohe proua Jeegle ülevaate juurde Tadžikistanis toimunud valimisvaatlusmissiooni kohta. palun, proua Jeegle. suur tänu, härra esimees, te ei öelnud praegu, kui mitu sekundit või minutit mul kõneaega on ja, ja, aga ich werde mich. piiranguid ei ole, ütleb esimees. ma paluksin, et kolleegid jääksid saali, sest valimisvaatlusmissioon on siiski oluline. Mm, Tadžikistanis ma juhtisin delegatsiooni, äh, me olime Tadžikistanis neljandast seitsmenda novembrini ning äh, Äh, seal valiti presidenti, kolleegid äh, Rahvaparteist, härra Cassini Itaaliast, sotsiaaldemokraatidest, äh, Theresa Riera Madurell Hispaaniast, EFT-st Itaaliast Speroni ja kolleeg Seller. me olime seotud OECD valimisvaatlusmissiooniga ning tegime koostööd Odi Harriga äh, ning kokkuvõtteks äh, oli meil väga hea koostöö, äh, mis ei ole valimisvaatlusmissioonide puhul alati reegel. analüüsid missiooni lõpus olid väga sarnased, mis me koostasime ning ei olnud ühtegi punkti, kus meil oleks olnud lahkarvamusi Tadžikistan ise on kohustunud läbi viima demokraatlikke valimisi vastavalt OECD nõuetele ning äh, selle äh, tulemusena kahtlemata meil oli ka, mida kritiseerida, äh, kus on vaja veel muudatusi sisse viia, parandusi teha. me soovime muidugi rõhutada ka seda, et meil olid väga asjalikud, väga informatiivsed kohtumised, väga asjalikud kohtumised valimiskomisjonidega, ametiasutustega, opositsiooni esindajatega, kahe rühmitusega, kes lõpuks eh, siiski valimistel osaleda ei saanud, kelle kandidaate ei lubatud, sotsiaaldemokraate ning eh, islamipartei esindajaid ei lubatud valimistele sest äh, see kahtlemata äh, põhjustas ka äh, kriitikat kolme isiku puhul, kolme kandidaadi puhul, keda valimistele ei lubatud. me nägime, et sellel riigil on vaja siiski veidi aega demokraatiani jõudmiseks. sellised grupeeringud ise aga kahtlemata äh, Eh, tahavad osaleda poliitilises dialoogis, mida selles riigis paraku siiski veel ei ole. üks kandidaat ütles mulle eh, selgelt, tegemist oli Dushanbe eh, ülikooli professoriga, kellel on ühiskonnas väga suur sõna, väga suur kaal. ta kinnitas, et tegelikult siiski poliitiline dialoog ei ole vabalt võimalik selles riigis. sooviksin tänada äh, meie äh, saadikuid, meie töötajaid, kes meie töö, töösse oma panuse andsid. meil oli väga hea koostöö äh, omavahel ning äh, saadikud võisid alati kindlad olla sellele, et kõik on hästi korraldatud, kõik kulgeb sujuvalt ning sooviksin tänada südamest ka kohapealset Euroopa Liidu delegatsiooni ning äh, meie esindaja meeskonda, äh, tema andis väga suure panuse sellesse, et me saime väga head informatsiooni, et meie kohtumised olid väga hästi ette valmistatud. Äh, president Rahman sai kaheksakümmend kolm protsenti häältest, ta valiti tagasi. see oli pisut vähem hääli kui viimati mis oli silmatorkav, äh, oli see, et oli äh, ka hääletussedelid, mis olid läbi kriipsutatud, see oli uus asi. minu arvates on see väga oluline samm, et inimesed lähevad valima äh, ning siis suure rõõmuga kriipsutavad kandidaadi nimel läbi, et nad seda teha julgevad. minu arvates oli see üks väga positiivne märk positiivne oli ka see, et valimisjaoskondades, kus meie käisime, linnas me nägime eh, haritud inimesi, kes korraldasid valimisi, kes olid protseduuride läbiviimise eest vastutavad. Nad olid eh, hästi informeeritud, muidugi mida kaugemale maapiirkondadesse minna, eh, siis kogu see korralduslik pool oli veidi teistmoodi, tuli kohale inimesi, kes ütlesid, ma valin kogu oma perekonna nimel eh, ning eh, tahtsid niimoodi minna valimiskabiini. valimiskabiinid olid aga väga pisikesed, seal loomulikult ei olnudki kvoota mitmele inimesele, kes saaksid korraga sisse minna. meil oli näiteks ka selline juhtum, et me nägime ühte meest, kes tuli viie passiga, kes tahtis valida eh, oma perekonnaliikmete eest ja teiste eest, kes parasjagu ei saanud tulla eh, ning me peame võib-olla jah, pisut aega neile andma, et muudatused jõuaksid aset leida me koostasime ühise äh, pressiteate äh, OECD, ODIHR-i ja meie nimel äh, ning me kutsusime üles sisse viima parandusi seal, kus veel vaja ning kutsusime üles toetama poliitilist diskussiooni riigis, kaasama noori inimesi ning ma arvan, et inimestel tahe on olemas ning meie delegatsioon peab andma omalt poolt selleks vajalikku toetust ning meil on vaja toetada ka naisi, et nad saaksid valimistes osaleda. ning nüüd ma jõuangi lõpule. võrreldes aastaga kaks tuhat kümme on muudatusi aset leidnud, need muudatused ei ole küll piisavad, kuid meil tuleb näha ka seda, et inimesed, kes elavad riigis, millel on tuhande kolmesaja kilomeetri pikkune piir Afganistaniga, neid inimesi tuleb vaadelda pisut teistmoodi, tuleb arvestada nende hirmudega, mis neil on ning me peame tunnustama neid saavutusi, mis selles riigis on eh, ühiskonna integreerimisel, see, et seal valitseb rahu, me peame eh, respekteerima seda olukorda, mis seal on. mul on hea meel selle üle, et meie valimisvaatlusmissioonid on ülemaailmses plaanis aktiivsed, need on olulised, et me saaksime kanda oma väärtusi eh, maailma ning seetõttu äh, ma olen, ma leian, et see on vältimatult vajalik. aitäh! suur tänu, proua Jeegle! ka omalt poolt on mul üks küsimus. millised on suhted Venemaaga, suhtumine tolliliitu ning suhtumine Moskva praegu väga aktiivsesse poliitikasse Tadžikistanis? kas siin on midagi uut? nüüd ma ma pean ütlema, et ma olen juba üheksakümnendast aastast peale Kiskasi delegatsiooni liige parlamendis ning ma tunnen seda olukorda väga hästi. sinna piirkonda kuulub ka Kasahstan ning Kasahstan näeb Euroopa Liitu partnerina, ühel pool on Hiina, kellel on raha kõige kinnimaksmiseks, mida vaja kõigi projektide äh, eest maksmiseks, teisel pool on Venemaa ja USA, aga loomulikult Venemaal on eriline roll ning nemad seal ootavad meilt eh, mitte ilmtingimata rohkem raha, raha nad eh, saavad mujaltki, kuid nad ootavad sisulist toetust. Ehm, ning eh, kogu piirkonda iseloomustab see, et presidendid Nazarbajev, Karimov ja Rahman ei saa omavahel läbi Nad räägivad äh, üksteisest äh, üle, äh, üksteisest mööda, nad istuvad küll üks, nad võivad olla ühe laua taga, aga nad ei räägi omavahel. ja selles on suur probleem ning meie ülesanne, sel-, selles olen ma sügavalt veendunud, et meie kõige tähtsam ülesanne Kesk-Aasias seoses kõigi nende endiste Nõukogude vabariikidega on see, et me arvestame Tadžikistani pika piiriga Afganistani ka me peame rohkem tegema selles piirkonnas. kaks aastat tagasi ma nägin kõiki neid äh, piirkondi, me käisime Raguni tammi vaatamas äh, ning äh, loomulikult ühe päevaga kõike ei jõua, kuid minu saatja ütles mulle, kui me sõitsime läbi ilusa tunneli, Äh, siis ütles minu saatja äh, mulle, et selle maks-, äh, selle tunneli maksis kinni Hiina, Euroopa Liidus saame me ainult väärtusi ning ma sain aru, et tõesti, me ei peagi seal tunneleid kinni maksma, see ei ole meie ülesanne kuid me peame püüdma arendada nendega dialoogi, et nad mõistaksid, mis on meie väärtused, miks me neid toetame, miks me tahame, et selles piirkonnas val-, valitseks rahu ning selle nimel me peame pingutama. me ei saa olla Venemaa konkurendid eh, siinkohal, Venemaa on nende suur vend, kuid me peame olema nende partneriks, see on oluline, seda meilt oodatakse, aitäh. suur tänu, proua Jõhla, ütleb esimees sellega me lõpetame selle punkti arutelu ning läheme edasi oma päevakorraga. järgmine punkt on Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöölepingu pikendamine, raportööriks on härra Rootšek ja annaksingi sõna talle kohe, palun. Thank you, chairman, so it's, it's uh, opi- suur tänu, härra esimees, see on meie komisjoni arvamus ITRE komisjoni raportile. nagu juba öeldud, puudutab see Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamist. kahe tuhandendal aastal jõuti kokkuleppele Venemaaga ning viieks aastaks pikendati seda veel kahe tuhande üheksandal aastal seega nüüd me räägime uuest uuendamisest veel viieks aastaks praeguses formaadis. eesmärk on süvendada veel Euroopa Liidu ja Venemaa vahelisi kahepoolseid suhteid teaduse ja tehnoloogia vallas. ma arvan, et koostöö selles valdkonnas on olnud positiivne see näitab, et vaatamata mitmetele probleemidele, mis meil Vene Föderatsiooniga on, viimastel päevadel oleme me rääkinud loomulikult ka Ukrainast ning Venemaa-poolsest survest sellele riigile meie idanaabruses. seega vaatamata probleemidele on palju valdkondi, nagu näiteks teadus ja tehnoloogia, kus me saame koostööd teha mõlema huvides ja kasus heaks suurendamaks näiteks innovatsiooni ning majanduse konkurentsivõimet. kõikidel nendel põhjustel kutsume me üles ITRE komisjoni kui vastutavat komisjoni tegema parlamendile ettepanekut, et me kiidaks heaks selle lepingu pikendamise. aitäh! aitäh, härra Rutšek! sõnasoove ei ole kolleegidelt. sellisel juhul võib teada anda, et Ahvetis toimub hääletus kaheteistkümnendal detsembril, ITRES toimub hääletus seitsmeteistkümnendal detsembril. nii palju siis sellest päevakorrapunktist. ja nüüd tuleb teile teada anda, et lükkame edasi järgmise päevakorrapunkti ehk siis äh, asepresident Türani äh, äh, tutvustus kolmeteistkümnendast viieteistkümnendast novembrini toimunud külaskäigust Myanmari. sellest räägime me Strasbourgis järgmine kord. ja jätkame koosolekut pärastlõunal. aitäh! ja head lõunat!